als nächster punkt der tagesordnung folgende erklärungen des europäischen järgmise päevakorrapunktina on meil äh, komisjoni äh, ja ülemkogu avaldused seoses Euroopa Ülemkoguga, mis toimus kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal juunil ja euroala tippkohtumisega ja me räägime ka äh, hetkeolukorrast Kreekas. kõigepealt saab sõna Euroopa Ülemkogu president härra Tusk.